Bonjour, good morning, bon dia. tere hommikust kõikidele kõikides äh, keeltes. Äh, alustame nüüd oma tööd. esimene punkt on päevakorra kinnitamine. meieni ei ole jõudnud äh, ühtegi muudatusettepanekut päevakorra kohta, nii et me saame selle esitatud kujul vastu võtta. edasi neljas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded ainult üks asi on siin kolleegidele teadmiseks. volinik Reding kinnitas, et kahekümne neljandal aprillil ta tuleb meie koosolekule. ja veel koordinaatorite soovitused. Teil on selle kohta ka üks materjal teie mapis, tahtsin lihtsalt öelda, et kui te meie, meile vastuväiteid ei esita nende soovituste kohta, siis sellisel juhul me loeme need soovitused kinnitatuks. kuues päevakorrapunkt. see on osa tervest reast hääletustest, ma loodan, et teil kõikidel on hääletuskaardid kaasas, sellepärast et me hääletame elektrooniliselt. esimesena panen hääletusele Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise öö, ähm, kohta arvamuse projekt, arvamuse koostaja on proua Tšeskova, ähm, annan teile sõna. aitäh, lugupeetud juhataja. teen hästi lühidalt. me möödunud koosolekul juba seda öö, ähm, küsimust arutasime ma keskendusin soolistele küsimustele oma arvamuses ja võib-olla seetõttu, võib-olla peaksin vabandama selle pärast kolleegide ees, sellepärast ähm, mõnedesse muudatusettepanekutesse ma suhtusin ähm, negatiivselt, sellepärast et minu arvates läksid need ähm, teise suunda kui selle arvamuse eesmärk oli ja, ja kui on meie komisjoni tegevuse eesmärk. mina panin ette sellised meetmed, mis võimaldaksid ühitada töö ja pereelu, sellepärast et just nimelt selles seisneb põhiline probleem ja samuti ma sooviksin näha rohkem naisi äh, kõrgkoolides ja teadustööd tegemas ja igal juhul tänan kõiki kolleege nende kaastöö ja muudatusettepanekute eest. suur aitäh! hakkame siis hääletama. üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle. elektrooniline hääletamine on alanud tagasi lükatud. neliteist poolt ja neliteist vastu. kümnes muudatusettepanek, kes on poolt? kes on poolt? kümnes muudatusettepanek, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. üheteistkümnes, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kaheteistkümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmeteistkümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljateistkümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viieteistkümnes, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nüüd kompromissmuudatusettepanekute juurde esimene kompromissmuudatusettepanek e, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt üle. Äh, hääletamine on lõppenud kordame veel kord seda sama asja, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud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 vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. väga hea, kontrollime elektrooniliselt üle, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud viisteist poolt ja viisteist vastu. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kas te kõik hääletasite? hääletamine on nüüd lõppenud. Te olite vastu, jah mm? -hmm. no ühesõnaga, see igal juhul muudatusettepanek võeti vastu. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, e, edasi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa,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 muudetud kujul ja panen hääletamisele elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu mitte ühtegi ja üks erapooletu. palju õnne, Protseskova. sõnumatas Passamos ao ponto 7, relatório no... järgmisena päevakorrapunkt number seitse. aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas ning mõjud Euroopa Liidu strateegilisele inimõiguste poliitikale. arvamuse koostaja on Theresa Jimenez Peresil Barrio ja sõna on teil. jah, teen hästi lühidalt sooviksin tänada sekretäriaati nende toetuse eest ja suur aitäh ka kõikidele kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid, mis selle raporti paremaks muudavad. meil on kolm kompromissmuudatusettepanekut, ma loodan, et hääletamine saab olema positiivne, me minu meelest tegime väga head koostööd ja sooviksin öelda kõikidele suur-suur aitäh nende panuse eest. loomulikult on tähtis et meil on väga hästi toimiv koostöö selle inimõiguste aruande osas. muidugi palju tööd on veel vaja teha, aga ma arvan, et eks me tulevikus saame rohkem üksikasjadesse minna. suur aitäh, Theresa! proua Papadule, aitäh! jah, meil oli tõesti väga hea koostöö selle raporti osas ähm, meil on kaks suulist muudatusettepanekut, mis me sooviksime esitada. ja see puudutab kahekümne viiendat ja kolmekümne kaheksandat punkti. me oleme need esitanud küll ka, aga minu meelest suhteliselt hilja. Nad sisu väga ei muuda, aga äh, sõnastus äh, on parem. aa, ma saan aru, et öö, äh, hiljem. jah, et ma paluksin teid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 kakskümmend üks. ei, äh, muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis järgmiseks. proua Paadulu, teil on mu-, suuline muudatusettepanek? jah, tahtsin lihtsalt sõnastust paremaks muuta. nagu me ütlesime, kakskümmend viis. Eh, notes and supports all men and women around the world who fight for the rights of women. Particularly welcomes recent progress in Saudi Arabia where a growing number of women and, uh, are now driving cars and keep striving hard for their equality. Is uh, the same philosophy ühesõnaga, selline muudatusettepanek, äh, sisu on sama, ehk äh, toetab naisi ja eriti naisi Saudi-Araabias, kes äh, autodega sõidavad ja nii edasi. see on lihtsalt sõna, sisu on sama, aga sõnastus on pisut viimistletuv Teie olete vastu, ma saan aru. mikrofon kõnelejale, palun. Micro. Micro. But anyway, we don't discuss. Oh, we don't. Havendo, havendo oposição, vamos apenas votar. Uh... siin on vastuväide esitatud. seega me saame hääletusele panna vaid selle esialgse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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, proua Pavatopolos, annan sõna teile suuliseks muudatusettepanekuks. jah enne, tähendab, seal tuleks öelda, et inimest, äh, naistel on, peab olema õigus ja kontroll oma reproduktiivtervise üle öö, ähm, ja ilma sõna easy ehk lihtsa. ilma selle sõnata lihtne. ehk lihtsalt öö, äh, juurdepääs äh, rasestumisvastastele vahenditele ähm, ilma sõnata lihtne. ma näen, et saalis on äh, vastuväide sellele muus, suulisele muudatusettepanekule, nii et me ei saa paraku suulist muudatusettepanekut hääletusele panna, kolmkümmend kaheksa läheb hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt üle. hääletamine on avatud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks. kõigepealt tervikuna muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd see hääletamisnimekirjas eraldi toodud osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis panen tervikteksti hääletusele elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, üks erapooletu ehk vastu võetud ja palju õnne arvamuse koostajale. Ponto 8, o relatório sobre as mulheres e as alterações climáticas. nüüd siis naised ja kliimamuutus. nüüd annan sõna raportöörile proua Kill Nilsenile. suur tänu. mul ei ole palju öelda, ainult seda, et mul on hea meel seda arvamust esitleda, minu meelest on oluline see, et et see on esimene kord, kui me siin parlamendis seda teemat arutame, ehk siis sooküsimuse ja kliimamuutuste vahelist seost. mul on hea meel selle üle, et ähm, meil on konsensus, kõik on teinud väga konstruktiivset koostööd selle arvamuse parandamise nimel. Ähm, me saime väga huvitava dokumendi, nii et ma tänan kõiki ja tänan ka sekretäriaati äh, kelle töö oli samuti väga konstruktiivne ja ma loodan, et äh, ka hääletus läheb parlamendis samamoodi. suur tänu. Läheme edasi hääletuse juurde. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kahjuks mikrofon kadus. nüüd NV üheksa. koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vabandust, kas kellelgi on suulisel muudatusettepanekule midagi vastu, ei ole, seega me saame hääletada. NV üks siis, kes on po-, suulise ettepaneku poolt, vastu ähm,, vastu võetud think yes. so. It's okay then. No, no, no, you have to ask. E vamos votar outra alteração oral. Nüüd veel üks suuline muudatusettepanek ka Envil. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud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 ei, vabandust, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend üks suulise muudatusettepanekuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Envi ne-, Envi quattro. Envi neli. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaksteist, vabandust, langeb ära. ja NV kaks võtsime vastu, jah. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud ja on tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV neliteist poolt langeb ära. nüüd me hääletame Envi neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. Envi viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi kümme, suulise muudatusettepanekuga kas on vastuväiteid suulisele ettepanekule? ei ole, seega hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV seitseteist. langeb ära, nii et nüüd nelikümmend üheksa vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see võeti vastu. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastuhääli ei olnud, viis erapooletut, palju õnne raportöörile, arvamuse koostajale. It's finished? No, <laughs> ah. no, <laughs> no. yeah and your voting list. Okay. Marina, Marina Yanakoudakis. A moment, please. Senhora Yanakoudakis, tem a palavra. proua Yanakoudakis, palun. aitäh, mul on lihtsalt äh, protseduuriline äh, kommentaar järgmisele äh, raportile. kas keegi võiks mulle selgitada, ma ei ole päris kindel, mis puudutab seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm ja nii edasi kuni muudatusettepanekutele seitsekümmend viis. kui ma ütlen, et ma toetan kustutamist kas ma saan õigesti aru, et äh, kui äh, ma olen vastu samasoolistele peredele, siis ma pean toetama kustutamist ja teisel juhul äh, peaksin hääletama selle poolt? kui, kuidapidi õige on? kas juhataja võiks selgitada? Okay. If you're into recognition, then you vote against. Does she know what she's saying then? So what?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 kui te hääletate muudatusettepanekute poolt, siis tähendab, kui te soovite alles jätta praegust teksti, siis te peaksite muud, hääletama muudatusettepanekute vastu niisiis meeste ja naiste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus, raportöör on proua Infeld, teil on sõna. mul ei ole palju öelda, proua juhataja. ma tahaksin tänada variraportööre ja ametnike koostöö eest ja ma teen ettepaneku minna edasi hääletuse juurde. suur tänu. proua Nedeltševa, palun suur tänu, proua juhataja, enne hääletust äh, äh minu äh, muudatusettepanek sada viiskümmend üks, mis puudutab lõiget üksteist, on kaasatud äh, kompromissi kolm, aga mina mm, tahaksin, et me hääletaksime seda eraldi.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 Contra. vastu. erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kas soovite elektrooniliselt kontrollida, palun. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kõik korraga. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud Kont. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. mulle tundub, et võeti vastu, aga hääletus on lõppenud. võeti tõesti vastu sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kompromiss kümme. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et tulemus on sama, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime igaks juhuks elektrooniliselt üle sada kakskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, sada kolmkümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt? vabandust, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt?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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt kas kõik on hääletanud? sada nelikümmend. vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud vist ka, aga kontrollime. hääletus on alanud. sada nelikümmend kolm. tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama tulemus, tagasi lükatud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, sada viiskümmend üks. hea küll, elektrooniliselt kontrollime, sada viiskümmend üks hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt ah, vabandust, langeb ära. sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud. vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, elektrooniline kontroll sada kuuskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun seda elektrooniliselt, sada kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu kontro-, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt. vastu ma arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. sada üheksakümmend viis. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada poolt, kakssada ja kakssada üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime. kakssada ja kakssada üks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada üks poolt, vastu. see lükati tagasi, aga kontrollime kakssada üks ka elektrooniliselt minu nimekirjas kakssada kaks. Ok. Vamos repetir a votação hääletame uuesti. kakssada kaks, kakssada kaks hääletame nüüd uuesti. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kakssada viis, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse ja kakssada üksteist koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist poolt, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist ja kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kahe, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud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 vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kaks, neli poolt. kontrollime kakssada kakskümmend kolm kõigepealt hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, elektrooniline kontroll. ma arvan, et võeti vastu, jah, tõepoolest võeti vastu kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kuus, kaks, kaks, seitse, kaks, kaks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, üks poolt. kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. keegi enam käsi ei viitsinud tõsta Rahvapartei poole peal kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud. vist lükati tagasi, aga kontrollime elektrooniliselt. kaks, kolm, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. lükati tagasi kaks, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, vabandust, kompromiss üks, kes on poolt, üks A poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üks B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tüh-, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vabandust elektrooniline kontroll üheksateistkümne kohta. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, kompromiss kolm ilma saja viiekümne üheta. nii et kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame sada viitekümmet ühte eraldi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud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 kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tõesti tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda elektrooniliselt. viiskümmend kaks, kontrollime. viiskümmend kaks vabandust, kontrollime viitekümmet viit, viiskümmend viis. viiskümmend viis. tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime. muudatusettepanek neli. kas kõik on hääletanud? number neli, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime. vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud vastu võetud, kuusteist poolt, seitse vastu, viis erapooletut, palju õnne raportöörile. Ah, okay. Okay. Vamos passar à votação, à votação de, do no.. Läheme viimase hääletuse juurde, mis puudutab äh, strateegiat haavatavate tarbijate õiguste tugevdamiseks, inglise tõlge paraku ei tulnud läbi Vou então repetir, estratégia de reforço dos direitos dos consumidores. hästi, kordan üle strateegia avatavate tarbijate õiguste tugevdamiseks, see on kümnes päevakorrapunkt. koostaja ei ole siin ja lähme kohe hääletuse juurde, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, poolt väike selgitus, protseduuriline küsimus, kui me hääletame kuuenda poolt, see tähendab, et me ei saa vähendatud määru äh, naistele kindlustusest, naiste komisjonina peaksime me toetama naisi, kas te saate aru, mida ma öelda tahan? jah, aga praegusel hetkel arutelu ei toimu. ma lihtsalt äh, arvasin, et ma ütlen inimestele, et keegi ei eksiks nüüd kas läheme siis edasi muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sellega on nüüd äh, hääletuse osa lõppenud. okei okay.. Passamos ao ponto 11 da nossa ordem de trabalho. Läheme edasi üheteistkümnenda punkti juurde. meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamine raportöör proua Bauer, palun, sõna on teil. Thank you so much. suur tänu. nagu te teate, algatus pärines kümnelt meie kolleegilt, kümnelt noorelt naissaadikult, kes soovisid uuesti esitada äh, sugudevahelise palgalõhe küsimusse. idee oli esitada sama raport, aga see ei olnud võimalik, sest äh, õiguslik keskkond on vahepeal täiesti muutunud. ning äh, seitsmekümne viienda aasta vana direktiivi asemel on meil nüüd jõustunud uus äh, ümbersõnastatud direktiiv see oli põhjus, miks me koostasime osaliselt uue raporti, aga peab ka ütlema, et muudetud sõnastusega ei muudetud olulisel määral võrdse töö eest võrdse tasu sätteid ümbersõnastatud direktiivi rakendamist on hinnatud ja äh, või tähendab, rakendamist ei ole praeguseks hinnatud, see uuring on alles ettevalmistamisel, kuigi see peaks õige pea välja tulema. aga me oleme siiski saanud õigusekspertide hinnanguid, kes on märkinud, et enamikus liikmesriikides ei ole isegi seadusandlust muudetud välja arvatud äh, tasu mõiste definitsioon ja äh, Euroopa Kohtu kohtualluvuse tunnustamine. nüüd on meil täiesti uued äh, arvandmed ja me peaksime muutma ka oma raportit vastavalt hiljuti välja tulnud uuele statistikale sugutavaline palgalõhe on kuusteist koma neli protsenti Euroopa Liidus, üks koma neli Poolas kuni kakskümmend viis koma viis Austrias. nii et äh, ilmselt peaksime tulema tagasi selle raporti juurde ja seda ajakohastama vastavalt. ja siinkohal peab ka ütlema ning ähm, mulle tundub tõesti oluline, et äh, see statistika on kogutud äh, ühtse statistika baasil. varem see nii ei olnud. viimase paari-kolme aasta kohta on meil tõesti usaldusväärsed andmed, mis on ka võrreldavad. andmed on saadud äh, tunnipalga võrdlemise alusel on mõõdetud keskmist ja samuti peaks rõhutama, et äh, pooled erinevustest on selgitatavad äh, staaži pikkuse, hariduse erinevuste ja muu sellise pinnal, ehk siis äh, täiesti põhjendatud põhjused. aga pool nendest erinevustest ei ole selgitatavad äh, selliste aspektidega. see tähendab, et äh, need kujutavad endast diskrimineerimist. meie peamine küsimus on, et kuidas on võimalik et niivõrd äh, vana seadusandluse puhul on endiselt äh, säilinud nii suured erinevused ja põhiküsimus on sama, mille me tõstatasime varem kahe tuhande kaheksanda aasta raportis. mida saame meie teha? me ei saa muuta kõike, mis äh, põhjustab sugudevahelist palgalõhet näiteks eh, me ei saa muuta horisontaalset ja vertikaalset tööturu segregatsiooni, aga me saame muuta õigusakte, kasutades eh, parimaid praktikaid. ja peaksin ütlema, et alates viimasest raportist on eh, meil päris palju parimaid tavasid kogunenud erinevate liikmesriikide näitel ja antud raporti üheks uueks lähenemisviisiks ongi koguda kokku need uued tavad ja praktikad ja mm, koostada selline koondatud parim tava Euroopa tasandil. et oleks äh, avalikult kättesaadav maksude süsteem ja äh, me püüaksime tugevdada õigusaktide tõhusust ka mingite sanktsioonide kaudu. näiteks äh, teatud privileegide kasutamise keeld äh, nende puhul, kes ei pea kinni võrdse töötasu põhimõttest. nii et selline on siis äh, hetkeseis ja nii palju, kui mina tean, muudatusettepanekute tähtaeg on kaheteistkümnes märts, nii et äh, ootame muudatusettepanekuid, panuseid meie kolleegidelt ka liikmesriikide parlamentides ja ootan teie koostööd. võib-olla veel üks märkus lisaks, me eeldame, et komisjon saab välja pakkuda seadusandluse muudatused seoses ümbersõnastatud direktiivis oleva sättega, mis näeb ette, et komisjon peaks avaldama aruande rakendamise kohta ning kui tarvis, siis tulema välja uute muudatusettepanekutega kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, tähtaeg on viisteist veebruar. me ei nõua komisjonilt midagi võimatut, sest nii ehk nii komisjon eh, peaks selle direktiivi põhjal tegutsema. mul on tunne, et peamine küsimus on selles, mida ette võtta seadusandluse puhul, mis praktikas ei ole piisavalt tõhus? ma tean, et ei ole võimalik lahendada kõiki küsimusi lihtsalt ühe aktiga, aga see vahend, mis meile on antud, seda me peaksime kõige paremal võimalikul moel ära kasutama, aitäh suur tänu, proua Bauer. annan sõna edasi proua Zimmerile. suur aitäh võimaluse eest selgitada teile meie töö peamisi aspekte. oma komisjonis me muidugi püüame tugevdada seda survet, mida me juba niigi komisjonile avaldame. me oleme kokku leppinud mitmetes eh, põhimõtetes ja deklaratsioonides juba kahe tuhande kaheksandal aastal, me tahaksime, et komisjon eh, tõhusamalt rakendaks neid põhimõtteid, mis said kokku lepitud juba mõni aeg tagasi. me tahame, et sugudevaheline palgalõhe väheneks kõikides liikmesriikides. tegemist on algatusega, mis meie jaoks on oluline, seepärast me toetame seda, me saame aru, et ei püüa siin ratast uuesti leiutada, vaid tugevdada seda, mis juba on olemas, ajakohastades seda ja veel kord eh, üle korrata ka need põhimõtted, mille parlament on juba välja öelnud varasemates raportites. meil on juba sada nelikümmend muudatusettepanekut, kuigi tähtaeg nende jaoks ei ole veel saabunud. ja ma usun, et eh, meie koostöö saab olema tõhus ja mm, vaatan, kui paljusid eh, muudatusettepanekuid õnnestub koondada, kui paljude kohta koostada mingi kompromiss, nii et eh, lõpptulemuseks oleks selge ja sidus eh, seisukoht meie komisjonilt. ja et see haakuks ka parlamendi üldise seisukohaga. me püüame ära kasutada ka uusi statistilisi andmeid, ja praegu tundub, et me tõesti töötame täiesti ühes suunas, mingeid väga põhimõttelisi arvamuste erinevusi ei ole, paljud lahkarvamused puudutavad vaid väikseid nüansse ja ma loodan, et need õnnestub meil omavahel ühitada. aitäh, proua Zimmer ja edasi sõna proua Tšekovale. suur aitäh ja aitäh, et mulle sõna andsite. see teema on minu jaoks väga huvipakkuv ja see on üks põhjusi, miks ma üldse naiste õiguste komisjonis eh, töötada soovisin. ja mis puudutab Eurostatit, siis eh, näeme, et eh, Tšehhi Vabariik on üks nendest riikidest, kus palgalõhe on üks suuremaid Euroopas. Eurostati andmete kohaselt on erinevus meie riigis peaaegu kakskümmend kuus protsenti. see tähendab, et Tšehhi Vabariigi naised selle statistika kohaselt Äh, teenivad kakskümmend kuus protsenti vähem kui mehed. muidugi sellel on mitmeid põhjusi, ma tooksin välja ühe nendest, üheks põhjuseks on karjääri äh, katkemine äh, naistel selle tõttu, et nad peavad hoolitsema laste eest me peame looma sellised raamtingimused, kus nii emad kui ka isad saaksid ühitada oma töö ja pereelu perepoliitika mängib väga tähtsat rolli seetõttu, samuti muidugi ka tööhõivepoliitika vastavates liikmesriikides. töö ja peruelu ühitamine aitab tagada naiste parema tööhõive ja tagada selle, et ei teki nii pikki pause nende tööelus. see mõjutab ka naiste sissetuleku perspektiive, sest mida pikemad on töölt kõrvalejäämised, seda rohkem mõjutab see karjääri kui ka tulevasi palgaväljavaateid. Ehm, edasi, mis puudutab konkreetsemalt seda raportit, ehm, mõistete punkt üks, ma olen nõus, et palgaerinevuste hindamisel ei saa me hinnata vaid brutotunnipalka, vaid see ei saa olla ainus näitaja selleks, et tõesti olla võimeline hindama naiste ja meeste palkade erinevusi ja saada võrdeldavaid tulemusi, peame äh, võrdluse läbi viima ka tööhõivesektorite pinnalt. näiteks äh, ettevõtete äh, juhtimine on selge, et äh, firmas, millel läheb hästi, on palgad paremad. ettevõte, mis on pankrotti minemas, ei anna öö, äh, oma töötajatele sama head tasu. ka mina ise olen olnud ettevõtja ning äh, ma tean, et peame hindama ka töötajate isiklikku panust ettevõttesse, hindama nende individuaalseid teadmisi, mis eristavad neid kõikidest teistest töötajatest. me saame rääkida palga diskrimineerimisest üksnes olukorras, kui eh, kaks erinevast soost inimest teevad täpselt eh, sama tööd, annavad samasuguse panuse ettevõttesse, neil on samasugused teadmised ja oskused, aga ei, palka saavad nad erinevalt, ma arvan, et see on olukord, kus me võime rääkida tõelisest diskrimineerimisest ja eh, sugutavalisest palgalõhest punkt kaks äh, minu arvates on üsna problemaatiline. me pakume välja ettevõtete süsteemide regulaarset kontrolli, me ei saa seda neile peale äh, suruda kui me võtame keskmise suurusega ettevõtted, rääkimata väikestest, nende jaoks tähendab see lisahalduskoormust, nad peaksid tööle võtma lisainimese selle eh, monitooringu ja kontrolli regulaarseks läbiviimiseks. ja väikestele ettevõtetele oleks see suur eh, koormus. punkt kaks neli. kui tööandjad ja need esindajad peaksid esitama tulemusi palgastatistikana, esitades seaduse sugude lõikes, siis me peaksime tagama andmekaitse põhimõtetest kinnipidamise, et see statistika oleks täiesti anonüümne. edasi kaks viis, tööandjad peaksid rakendama läbipaistvuspoliitikat seoses töötasu komponentide ja struktuuriga sealhulgas eritasude, boonuste ja muude hüvedega, mis moodustavad osa tasustamisest. ma kujutan ette, et selline asi toimiks avalikus sektoris, kus töötajad saavad palka avalikult teadaolevale palgatabelile ja eritasud, boonused ja kõik muu on samuti seal sätestatud. ma ei ole päris nõus sellega, et taolised boonused ja eritasud oleksid äh, avalikult äh, teatud äh, eraettevõtete puhul. ja viimaks kolm üks. ka siin on mul teatud kahtlused selles suhtes, kas selliste mehhanismide loomine aitab kaasa läbipaistvusele. peale objektiivsete tegurite nagu staaž, keeleoskus ja nii edasi, Äh, määravad ettevõtte edukusega muud tegurid, need on nimetatud pehmed oskused ja töötajate värbamisel ja nende töö hindamisel mängivad ka need muud aspektid tihti väga-väga olulist rolli. võib-olla peaksime keskenduma pigem aspektidele, mis aitavad luua võrdsed töötingimused ja eeldused äh, ka naistele muuhulgas äh, ka töö- ja pereelu ühitamiseks, kaotamata seejuures äh, eeliseid, mis naised olid saavutanud enne pere loomist. ja lõpetuseks veel üks asi, karjäärivalikute toetamine naiste puhul ja selliste tingimuste loomine et äh, naised äh, saaksid parema esindatuse ka kohtadel, kus praegu domineerivad mehed. aitäh tähelepanu eest, kindlasti minu poolt tulevad ka muudatusettepanekud. suur aitäh, äh, proua Pavdopoulos. aitäh, ma räägin proua Brita Tomsoni nimel, ta on esimene variraportöör, kahjuks ta ei saanud äh, siia ise tulla ja ka ta jättis mulle märkmed, mille ma loen ette ma olen tänulik, et see oluline teema on tõstatatud, see on oluline seepärast, et kui me tuletame meelde kahe tuhande kümnenda aasta komisjoni kampaaniat äh, võrdse töö eest võrdne tasu ei ole äh, siiski alati tegelikkus ja me peame kaotama selle palgalõhe. kui me tuletame meelde komisjoni teatist juunist kaks tuhat neli, siis äh, on selge vajadus sellise põhimõtte järgi, et võrdse väärtusega töö eest saadakse võrdset tasu ja et see oleks sätestatud nii, et ka liikmesriikide kohtud saaksid seda rahuldavalt äh, kohaldada. ILO konventsioonis sada on need põhimõtted ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis äh, võrdväärse töö eest võrdse tasu dokumendis on samuti seda käsitletud. tööturul on tarvis äh, vahendeid selle probleemiga tegelemiseks, et see oluline arutelu edasi kulgeks, pakub Brita Tomson välja, et äh, raportit laiendatakse mõistete ja kriteeriumidega, mis selgitavad paremini võrdväärset tööd. tegurid nagu haridus, kvalifikatsioon, äh, inim- ja materiaalressursside eest vastutamine, sellised elemendid on osaks äh, tööhindamissüsteemidest, mida mitmed riigid kasutavad. seega on ilmselge, et meil on tarvis äh, kohast raamistikku ja holistilist lähenemist tagamaks, et tõesti võrdväärse töö eest saadaks võrdset tasu ja väheneks sugudevaheline palgalõhe. aitäh, ma tänan proua Brita Tomsoni nimel. suur aitäh, proua Suuber, palun. suur tänu. tahaksin omalt poolt teha samuti mõne märkuse. meie jaoks on see üks olulisemaid raporteid, mille meie komisjon on koostanud. ja kindlasti tulevad meie poolt ka muudatusettepanekud, aga võib-olla võiksin ma praegu esile tuua mõningad ideed, mis mul on sel teemal. meie jaoks oleks tõeliselt tähtis, et äh, mõistete definitsioonide osa oleks selgem. ja nii palju kui võimalik, äh, peaksime kasutama äh, ebavõrdse palga mõistet selgelt. võib-olla see on lihtsalt semantiline küsimus, aga see on tõesti ebavõrdsus, nimetagem asju äh, õigete nimedega. ja see näitab, mis äh, tegelikkuses toimub. Äh, ja keegi on antud juhul ohver, antud juhul naised. nii et sellele nähtusele tähelepanu tõmbamiseks me võiksime nimetada seda selgelt palga ebavõrdsuseks ja äh, võrdse või võrdväärse või võrreldava töö eest äh, võrdse tasu maksmine on samuti teema, mis vajab täpsustamist. on elukutseid, mis on väga feminiseeritud nii-öelda ja kus ka palgad on väikesed. kui tuua üks näide, siis äh, võtame näiteks supermarketid, vähemalt Portugalis kalaletis on äh, naised, lihaletis mehed, need on täiesti võrreldavad tööd, aga palka saavad nad erinevalt. lihaleti töötaja ja kalaleti töötaja saavad erinevat töötasu. või kui me võtame vabriku või mingi tootmisettevõtte, äh, vabandust, et ma nii praktilisi näiteid toon, aga see aitab teil ehk paremini mõista seda olukorda. konservitööstuses näiteks. naised, kes äh, panevad äh, konservipurkidesse äh, tooteid, saavad palju vähem palka kui mehed, kes panevad purgile kaane peale. Need on samas täiesti võrreldavad tööd ja peaksid mõlemad saama võrdväärset tasu. me peame tagama, et meil oleks ka parem ja läbipaistvam informatsioon, mis aitaks eh, kriteeriumidest eh, kinnipidamist jälgida ja saaksime paremini jälgida, kes äh, õigusaktide põhimõtetest kinni ei pea. ma arvan, et on väga oluline tõsta teadlikkust ka töötajate hulgas. Äh, mis puudutab äh, tööandjaid, siis neid ebavõrdseid põhimõtteid ei rakendata mitte teadlikkuse puudumisest tulenevalt, vaid tihti otseselt seetõttu, et rohkem kasumit teenida või siis on põhjuseks sügavalt juurdunud ajaloolised kultuurilised trendid. arvestada tuleb ka mitmete muude teguritega, näiteks emaduspuhkus äh, ja see äh, mitmetes riikides äh, samuti tekitab ebavõrdsust, sest töölt eemal olles äh, naised, naiste majanduslik olukord halveneb. nii et ebavõrdne töötasu on seotud mitmete muude aspektidega, ka töötajate õigustega, kollektiivlepingutega Äh, kui õõnestatakse kogu põhimõtet, siis äh, õõnestatakse ka seda. individuaaltöölepingutega on tunduvalt lihtsam öö, äh, erinevaid töötingimusi sätestada kui juhul, kui meil on kollektiivlepingud nii et tahtsin öelda, et see teema on seotud paljude muude aspektidega, me peaksime asja vaatama tervikuna. proua Vii. tänan, proua juhataja. ma katsuks rääkida lühemalt, sest väga palju on juba ära räägitud proua bauer ütles õieti et me ei saa muuta horisontaalset ja vertikaalset segregatsiooni sellest tulenevalt pööraksin mina rohkem tähelepanu võrdse töö või võrdväärse töö eest võrdsele tasustamisele täna me omame statistikat liikmesriikidest mis võtab aluseks äh, tunnipalga võrdlemise ja nagu sai öeldud et horisontaalset ja vertikaalset segregatsiooni me muuta ei saa või või igatahes lähema aastakümnete jooksul siis me peaksime jõudma et see teema oleks vähem abstraktne just nimelt äh, selleni et kõikides liikmesriikides oleksid olemas juhendid võrdlusvõimalused kuidas võrdset ja võrdväärset tööd võrrelda ja selle alusel saaksime vaadata palkasid. teiseks tahaks juhtida tähelepanu äh, palkade läbipaistvusele paljudes riikides on nad läbipaistvad kuid on ka riike kus nad ei ole läbipaistvad ja seetõttu võidelda selle vastu siseriiklikult on väga raske sest keegi ei teagi neid andmeid mõnel juhul on andmekaitsenõuded no, üle fetišeeritud. seda juhtub ka riigiasutuste palkade puhul mis ei ole e, igas riigis läbipaistvad mis minu meelest on e, lubamatu. nüüd räägiti siin et väikeettevõtetel on äh, väga raske nende juhenditega või või ühesõnaga võrrelda võrdset võrdväärset tasu see suurendab halduskoormust kindlasti see nii on äh, tõesti see suurendab halduskoormust see on ka kulukas ja teinekord ei ole lihtsalt inimressurssi kes seda selles väikeses asutuses teeks kas me ei peaks äh, siin arutama ja enam nõudma kõikides liikmesriikides peavad olema riiklikud asutused institutsioonid kes seda teemat kontrollivad sest minu teada on kõigis liikmesriigis põhiõiguste all eh, töötingimused ja lisatud ka et need on riigi kontrolli all. palk on oluline töötingimus järelikult riiklikud asutused peaksid selle eh, lünga täitma kus seda veel nii ei ole. see kõik, mis ma rääkisin, puudutab ka minu liikmesriiki. ja e, proua Bauer ütles täna, et palgalõhe on e, langenud kuusteist koma millegile. kas me ei peaks vaatama, sest kõik liikmesriigid ei ole esitanud oma vastavaid andmeid ja loomulikult viib see lõhe e, madalamale kuigi sisuliselt võib arvata et palgalõhe on kasvanud nii et ka nõue statistikaasutustele et nad esitaksid kokku õigeaegselt andmed et me saaksime kasutada tõesti objektiivseid näitajaid oma juhendeid siin välja töötades aitäh tähelepanu eest Muito obrigada, senhora Ouvir. Uh... Eh, suur aitäh, proua Viir, enne kui annan sõna äh, uuesti tagasi proua Bauerile. tahaksin meelde tuletada, et äh, USA-s on olnud teatud äh, huvitavad arengud, ma ei tea, kas te olete kursis, Lill, et Petri juhtumiga, ta töötas vabrikus, läks pensionile ja avastas, et äh, pika aja jooksul oli ta saanud nelikümmend protsenti väiksemat palka võrreldes meeskolleegidega, kes olid teinud äh, sarnast tööd. ta pöördus kohtusse ja võitis tegelikult selle kohtuasja, sai hüvitist ja see tõi kaasa Ameerika õigusaktide muutmise vastavalt. nii et eh, see oli proua, kes ei leppinud eh, olukorraga, ei leppinud ebaõiglusega. ja tema sammude tulemusel eh, seadusandlust muudeti Lillile Better Pay Act on selle nimetuseks saanud nüüd äh, sellel paketil. see on äh, väga oluline näide ja nüüd sõna tagasi proua Bauerile. vabandust, ma unustasin Euroopa Komisjoni ära vahepeal. kas komisjon soovib omalt poolt sõna? Thank you very much First... suur aitäh äh, ja kõigepealt äh, aitäh proua Paurile selle väga olulise algatuse eest. nagu te teate, komisjoni jaoks sugudevalise palgalõhega tegelemine on väga oluline, see aitab kaasa üldise võrdsuse parandamisele üldisele soolisele võrdõiguse õiguslikkusele ka selle programmi raames, mis meil on kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist, kuulasime huviga kõiki kõnelejaid ja eh, me oleme ilmselt ühel meelel, et tegemist on väga keeruka ja kompleksse probleemiga. ja eh, seda tuleb tutvustada nii-öelda seeditaval ja arusaadaval moel kõikidele, ka Euroopa kodanikele. kahjuks äh, ei ole meil aga siin mingit võluvitsa, millega see probleem lahendada. sellega peab tegelema erinevatel tasanditel, kaasates erinevaid tegijaid. mõned äh, kõnelejad juba mainisid, et võrdse töötasu põhimõte ei ole uus, see on tegelikult väga vana. see oli juba kõige varasemates lepingutes Äh, ja kajastub ka nüüd uuemates ümbersõnastatud direktiivides, nii et paberi peal kõik liikmesriigid ütlevad oma õigusaktides, et mingit palgadiskrimineerimist ei peaks olema. aga kui vaadata tegelikkust, siis statistika on küll olemas ja me võime muidugi äh, esitada küsimuse, et kas see on alati usaldusväärne ja täpne, aga selge on see, et praktikas on probleem ja sellega peab tegelema omalt poolt oleme samuti valmis tegelema selle probleemiga, oleme astunud erinevaid samme ja mainiksin täna mõningaid nendest. esiteks, nagu ma ütlesin, meil paberil on see põhimõte olemas ja komisjon pidevalt järgib selle põhimõtte kohaldamist tegelikkuses. proua Bauer juba viitas asjaolule, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon esitab raporti eh, ümbersõnastatud direktiivi rakendamise kohta ja seal me vaatame ka seda, kuidas praktikas on rakendatud võrdse töötasu põhimõtet. samuti teame, et Äh, probleemi üheks põhjuseks on see, et äh, naiste töökorraldus on erinev, näiteks osaajaga töötamine ja nii edasi, seal on äh, palgalõhe veelgi hullem. komisjon on hakanud uurima ka sellist osaajaga töötamise töökorralduste mõju ka Eurostat püüab ähm, statistikat paremaks muuta ja näiteks eristada osaajaga ja täisajaga töötajate palgaerinevusi. me vaatame erinevaid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid, millega palgalõhed äh, ületada ja see uuring on praegu lõpufaasis ja peaks avaldatama sel aastal. loomulikult väga tähtis on ka teadlikkuse tõstmine äh, inimeste hulgas. kahe tuhande üheksandal aastal komisjon ähm, algatas äh, Euroopa kampaania palgalõhe kohta ja korraldatakse ka äh, võrdse töötasu äh, päev meil on ka veebilehekülg, kus me tutvustame parimaid praktikaid. mitmetes liikmesriikides on juba sellised head tavad olemas ja väga tähtis on, et me headest kogemustest õpiksime, mis liikmesriikidel on. nii et komisjon püüab seda protsessi hõlbustada ka oma veebilehe kaudu, kus me neid häid tavasid tutvustame. me oleme välja tulnud ka uue algatusega, mis puudutab koolitusvõimalusi ja äh, rõhutab ettevõtetele, kui oluline on võrdväärsuse tagamine. me räägime küll põhiõigustest, aga me peame veenma ka ettevõtteid, et lõppkokkuvõttes on ka äriliselt mõttekas tagada võrdväärne tasu. selle aasta sügisel ja kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani me käivitame selle protsessi ettevõtetele, kus me püüame neid panna mõistma seda. ja veel kord suur tänu proua Bauerile selle väga olulise raporti eest olulisel teemal. ja nüüd proua Bauer. aitäh kõikidele sõnavõtjatele, ma omalt poolt lõpetuseks tooksin välja mõned teemad, mis esile kerkisid. proua Tšeskova Ehm, tõi välja väikestele ja keskmistele ettevõtjatele tekkiva halduskoorma. mul on tunne, et ehm, kui me võtame arvesse, et igal aastal tuleb maksta maksu palkadelt, siis ei oleks nii suur koorem üks kord aastas koostada selline ülevaade. mis puudutab andmekaitset, siis mul on tunne, et meil ei ole tarvis äh, nimelist statistikat, meil on tarvis vaid anonüümset statistikat ja see ei tohiks tekitada mingeid probleeme selles mõttes loomulikult olukord võib olla erinev, mis puudutab töö kvaliteeti või konkreetse töötaja töö efektiivsust, aga ma olen kindel, et äh, siin ei lähe see mm, eristav joon mitte meeste ja naiste vahel, vaid konkreetsete töötajate vahel sest ei ole võimalik, et sellest tulenevad nii suured erinevused meeste ja naiste palkade vahel. ja loomulikult me peaksime kaaluma, kui suurtel ettevõtetel me palume või, või kui suuri ettevõtteid me palume komisjonil kaasata öö, sellisesse uute, uude algatusse, aga see on arutelu teema. ja nii palju, kui mina tean, Saksamaal ja Austrial äh, on selline praktika, seal on piiratud see lävend tuhande töötajaga ja nüüd soovitakse see tuua viiesajale. meil on siin et vähemalt saja töötajaga, juhul kui vähemalt kümme protsenti töötajatest on naised, aga see on ettepanek ja see on arutelu objekt. mis äh, puudutab mõisteid, siis loomulikult me võime neid paremaks muuta, me kasutame neid mõisteid, mis on ümber sõnastatud direktiivis ja mida ka juba selgemaks on muudetud. mis puudutab statistikat, siis mõnikord mul endal on teatud kahtlusi statistika osas ja raske on tõesti võib-olla uskuda, et selline ime on juhtunud äh, nagu Poolas. et sugutavaline palgalõhe on vähenenud kümnelt protsendilt ühe koma üheksale protsendile ühe aastaga, see oleks tõesti tõeline ime, aga meil ei ole kahjuks toetuda muule kui ametlikule statistikale. nii et jah, see on kahjuks ainuke võimalus toetuda sellele statistikale, mis meil on, mis puudutab äh, koosmõju teiste seadustega, mis puudutavad tööseadus, töötingimusi. ma võin öelda, et praktiliselt igas äh, tööõigusi puudutavas õigusaktide paketis on mainitud, et peaks võrdse töö eest saama võrdset tasu. aga praktikas see alati nii ei ole. mis puudutab äh, ametiasutuste poolt äh, järelevalve teostamist, jah, meil on võrdõiguslikkuse ametid praktiliselt igas riigis, äh, tööinspektsioonid praktiliselt igas riigis, aga baasandmed peaksid tulema siiski tööandjatelt, ehk nii. ja ma olen kindel, et äh, või veendunud ka selles, et kogu see statistika peaks olema kättesaadav. mis puudutab veel ühte märkust, arutelude käigus mainiti, et põhjuste hulgas võib olla ka äh, lühem tööaeg ja osaaega töötamine. jah, aga palun pidage silmas, et äh, kogu see statistika põhineb tunnitasu alusel, kui see on osaajaga töö, siis seda ei ole arvestatudki täisajaga tööna harrastatud on töötunde. aga veel kord suur tänu nende kommentaaride eest, suur tänu komisjonile. loodetavasti komisjoni mõjuhinnang tuleb ka välja enne, kui meie oma raportiga ühele poole jõuame ja suur tänu ka sekretäriaadile abi eest ja ootan huviga koostööd ja kolleegide muudatusettepanekuid, aitäh! suur aitäh! kaheteistkümnendal märtsil hääletame proua Baueri raporti osas kahekümne kolmandal aprillil komisjonis on hääletamine ja mai täiskogul arutatakse seda. järgmine päevakorrapunkt nüüd. Ponto 12, relatório da senhora. kaheteistkümnes päevakorrapunkt on proua Poskurti Briti raport äh, naiste väljavaadete kohta Türgis kakskümmend kakskümmend. palun, proua Postkorg. suur aitäh, juhataja. mul on ääretult hea meel, et meil nüüd see kohtumine on kätte jõudnud meie komisjonis äh, nagu te teate, muudatusettepanekute arutamine lükkus edasi, sellepärast et möödunud nädalal käis äh, naisküsimuste komisjoni esindus Türgis selleks, et tutvuda kõige värskema olukorraga ja ma arvan, et äh, see oli väga kasulik ja ma pisut räägiksingi teile meie äh, möödunud nädala muljetest. see oli väga hea delegatsioon meie komisjonilt, juhiks oli proua Bauer, meil oli väga palju äh, kohtumisi vabaühendustega, Sotsiaalpoliitika ministeeriumiga, Justiits- ja Euroopa asjade siseministeeriumi eh, esindajatega, loomulikult kohtusime ka Türgi eh, parlamendi inimõiguste, sotsiaalse võrd-, eh, soolise võrdsuse komisjoni esindajatega. ning äärmiselt huvitav oli ka külaskäik Ankara prokuratuuri möödunud juunist on seal täiesti eraldi büroo, mis tegeleb koduse vägivalla või perevägivallaga, selle juurde ma tulen uuesti tagasi. meil oli väga hea, väga põhjalik ähm, ähm, ähm, ülevaade anti meile siis sellest olukorrast. kui nüüd vaadata, millised need möödunud nädala tulemused on, siis minu arvates on äärmiselt oluline, et Türgi suunal me jätkuvalt rõhutame, et naised on isiksused, ähm, omaette isiksused ja niimoodi tuleb ka tegutseda. seal on nüüd uus põhiseaduslik töö käimas uue põhiseaduse projekti ettevalmistamine, naiste rolli peaks ka seal kajastama. tähtis on positiivne agenda, ma usun, et te kõik olete kursis, millega te tegemist on, see on Euroopa Komisjoni uus ettevõtmine Türgi suunal, selle alla käib terve plejaad erinevaid teemasid Ehm, terve rida on väga problemaatilisi küsimusi, mitmeid peatükke on blokeeritud ja positiiv, positive agenda all peaks ehm, just nimelt silmapaistval kohal olema naisküsimus. Ehm, laussallimatust kindlasti peab olema naiste suhtes Äh, ning peab olema ka kaitse perevägivalla eest, see oli meiegi üks põhiarvamusi. oma külaskäigul saime me värsket informatsiooni äh, viimaste sündmuste kohta. Ähm, sinna hulka kuulub kindlasti see perevägivalla büroo Ankara prokuratuuris, nemad tegelevad just nimelt naistevastase vägivallaga. minu meelest nad on väga progressiivsed. praeguses äh, seadus, praegune seadus reguleerib vaid abielus nais või tähendab, kehtib vaid abielus naiste suhtes, aga prokuratuur äh, tegeleb äh, ka nendega, kes ei ole abielus, kes on lahutatud ähm, ja nii edasi ja samuti tegeleb ka ebaseadusliku jäl-, jäli-, eh, jälitamise või ahistamisega. nagu ma ütlen, positiivses agendas peab väga silmapaistev koht olema just nimelt naiste küsimusel mm,. sellel ajal, kui meie Türgis olime, Euroopa Komisjon ei olnud seda positiivagendat veel käi-, välja käinud Ehm, välja, väga palju on vastu võetud uusi seaduseelnõusid, mis on ähm, seotud otsapidi ka naiste küsimusi, küsimusega, näiteks äh, need, mis puudutavad naiste turvapaik äh,, varjupaiku ja nii edasi. aga paraku ministeeriumide vaheline töö ei ole tihti koordineeritud, see ei ole mitte ainult Türgi eripära, sama juhtub ka teistes riikides, ehk saadetakse mingisugune seaduseelnõu parlamenti, ilma et konsulteeritaks sealjuures selle ministeeriumiga, kes kureerib naisküsimust ja so-, soolist võrdsust. minu arvates tuleks kindlasti aga küsida äh, Ähm, sooküsimust äh, või naisküsimust kureeriva ministeeriumi nõu. ja veel, kui vaadata läbirääkimisi Türgiga, siis äh, palju äh, peatükke on muidugi blokeeritud, aga üks, mis on lahti, see on number üheksateist ja puudutab sotsiaalpoliitikat. Spotsia-, sotsiaalpoliitika alla kuuluvad aga ka nais- laste õigused, see peatükk ei ole muuseas blokeeritud ja minu arvates oleks väga otstarbekas seda kasutada läbirääkimiste ähm, protsessis selleks, et edendada naisküsimust. nüüd muudatusettepanekud on ka üks põhjus, miks me siin oleme. ma olen, kallid kolleegid, teie muudatusettepanekutega tutvunud üldiselt enamik neist on head ja olen valmis neid toetama. mõned muudatusettepanekud on faktivigadega ja võtan kindlasti ühendust nende kolleegidega, kes sellised muudatusettepanekud olid esitanud, seal ähm, vahel on statistik, äh, vigane statistika või aegunud statistika. tähtis on, et meil oleks kõige värskemad andmed kahe, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal aga põhimõtteliselt värskemate andmete hankimine oli üks põhjus, miks meie delegatsioon Türgis käis. meil on praegu kolm kompromissmuudatusettepanekut. Ehm, need on teile välja jaotatud ka koosoleku materjalide hulgas, põhimõtteliselt fraktsioonide vahel on kokkulepe nende osas ja on juttu olnud ka muudatest ähm, muudest muudatusettepanekutest, näiteks haridusteemalistest, paljud tõstatasid selle küsimuse, siis äh, last, lapsehooldus, äh, rasedus, sünnitus, puhkus ähm, äh, ja siis ähm, naiste vast-, naiste mõrvad ja proua juhataja, mul on täna pärastlõunal kohtumine Sotsiaalministeeriumi esindajatega, nii et äh, kindlasti hoian teid kõige värskemate uudistega kursis. suur aitäh! ja nüüd annan sõna proua Maisnerile. suur aitäh, juhataja! kõigepealt suur aitäh kolleeg Poskuurile tema raporti eest, see on väga hea. siis sooviksin veel öelda seda, et äh, mul oli kohutavalt äh, palju tööd ähm, kontoris ja sellepärast muudatusettepanek Eh, jäi hiljaks, ma vabandan, tavaliselt ma hoian tähtaegadest vägagi kinni, see ei tähenda sugugi, et ma seekord hooletu või tähendab ähm,, olen äh, nii-öelda ignoreerinud tähtaegu, põhimõtteliselt äh, on äh, kindlasti hea mõte tekitada rohkem kompromiss muudatusettepanekuid, see võib-olla tagab ka koherentse lähenemise. nii et mina arvan, et tasuks püüda saavutada nii suurt konsensust kui vähegi võimalik. üldiselt ma toetan täielikult seda, mida proua Poskurt praegu ütles. terve rida õigusakti on olukord, naiste olukorda Türgis parandanud, aga samas on ka väga suuri probleeme seal. vägivald on jätkuv öö, ähm, probleem nii-öelda ühesõnaga mm, sugula, sugulaste kättemaksumõrvad, nõndanimetatud aumõrvad ja nii edasi. aitäh! aitäh selle eest, et nii lühidalt tegite, proua Pavadokule. palun ja ma paluksin teha võimalikult lühidalt, seepärast et me oleme kõvasti ajakavast maas. aitäh kreeka keeles käesoleval koosolekul ei saa kõneleda. jah, ma lugesin selle raporti väga hoolikalt läbi, mul oli ka võimalus Türgis olla möödunud nädalal. seepärast, et ma kuulun äh, parlamentaarsesse komisjoni, mis tegeleb Türgi liitumisega Euroopa Liiduga. nii palju, kui mina aru saan, on tõesti jah, naiste olukorras ähm, positiivseid muudatusi toimunud, aga samas on väga suur töö veel ära. naiste kirjaoskamatuse protsent on väga suur, eriti just nimelt maapiirkondades. ning siis on veel väga suur naistevastane vägivald. väga palju naisi töötab varimajanduses, puudub ähm, adekvaatne statistika selle kohta. kindlasti on vaja suurendada naiste osalust äh, Türgi poliitikas. praegu on see arv väga väike. Türki peab edasi minema mm, Äh, vähendama naiste või, või lahti saama naistevastasest diskrimineerimisest ning kindlasti on vaja saavutada seda, et naised läheksid edasi ka keskharidust äh, saavutama ja ülikooli. peatükkide juurde nüüd. ma olen kursis nende äh, materjalidega ja mina ja proua Paskur, me toetame äh, peatükkide avamist, aga samas see ei, see on poliitiline küsimus, kui vaadata Türgi läbirääkimisi Euroopa Liiduga, siis põhimõtteliselt on vaja ju kahekümne seitsme liikmesriigi nõusolekut. ja ma mõistan vägagi seda rõhuasetust, mis seondub äh, ähm, peatükkide avandami-, avamisega, sellel aga ei ole raasugi pistmist Äh, positiivse agendaga. põhimõtteliselt Türgi peab lihtsalt ähm, täitma vastavad kriteeriumid ja kui äh, kriteeriume ei ole täidetud, siis sellisel juhul peatükki ka ei avata. see on poliitiline küsimus. Äh, ja seega meie komisjon või ükskõik milline komi-, muu komisjon ei saa kohe kindlasti mõjutada peatükkide avamist. naisena, kes väga aktiivselt tegelevad, tegeleb naiste õiguste küsimustega, ma leian ka, et meil peaks olema ähm, aktiivne dialoog Türgi vabaühendustega. seal väga palju kodulehekülgi suletakse, inimestel puudub vaba eneseväljenduse võimalus, toimub küll arvukalt reforme aga need on väga aeganõudvad. tegelikult on vaja hoopis suhtumise muutust ning selle raporti rõhk peaks olema sellel, kuidas muuta võimulolijate hoiakuid ja suhtumist. kuidas on võimalik rõhutada just nimelt naiste võrdseid õigusi, aitäh! suur aitäh! ja proua Tšeretska. aitäh! ma püüan teha lühidalt, sest aega on vähe. rahvapartei variraportöörina sooviksin tänada proua Baskuuri tema väga avatud lähenemise eest. meil oli võimalus arvus, arvamuste vahetuseks muudatusettepanekute osas, mida minu Rahvapartei kolleegid esitasid proua Boskur juba ütles, et mõned neist puudutasid statistikat. ja et see statistika oli aegunud. ma loodan, et meil õnnestub saavutada kompromiss nii, et käiku läheks kõige värskem statistika. ma tervitan vägagi ka uusi äh, täiendavaid kompromisse, tegelikult me ise tegime ka selle ettepaneku. Ehm, me kindlasti Rahvapartei poolt äh, toetame kompromissmuudatusettepanekute äh, ideed, mis omakorda peaksid parandama naiste olukorda Türgis. proua Zuber, jällegi palun teil hästi lühidalt rääkida. teen hästi lühidalt, aitäh tervitan väga kompromissettepanekuid. eriti just nimelt neid, mis puudutavad äh, kurdi naisi. mulle tundub, et nemad äh, kannatavad kahekordse diskrimineerimise all, esiteks naistena ja teiseks vähemusrahvuse esindajatena. aitäh, proua Bauer! aitäh! ma lubasin Emilile, et ma öö, toetan suulisi muudatusettepanekuid, sellepärast pöördungi kolleegide poole, et esitage palun suulisi muudatusettepanekuid, mis peegeldaksid uusi arenguid Türgis. näiteks möödunud aastal võeti vastu kohust, kaheteist aastast äh, koolikohustust ähm, nõudev seadus, äh, mida varasematesse aruandeprojektidesse ei oleks saanudki panna. suur aitäh, proua Klas! tänan, proua juhataja! siin on olnud palju optimismi, see on positiivne aruanne mis kajastab positiivset trendi. aga ma paraku mitte alati ei ole me saanud äh, vaid positiivsetele nootidele keskenduda, tihti on meie ülesanne olnud juhtida tähelepanu ka negatiivsetele aspektidele. ja antud juhul me võiksime ikkagi väga arvukalt esile tuua selliseid küsimusi, mis Türgis vajaksid kõvasti äh, parandamist, nendest võiks, neid võiks käsitleda muudatusettepanekutes. jah, ma ei ignoreeri seda, et paljugi pusi-, positiivset on juhtunud. Eh, väga palju on vaja veel Türgis muuta ja me peame väga ühemõtteliselt seda ähm, sõnumit ka alla kriipsutama, see peab minema sinna äh, lõppraportisse, sellepärast et äh, Äh, meie raport ei saa seisneda vaid ülipositiivsete arengute teadmiseks võtmises. aitäh. Euroopa Komisjon, palun. aitäh, proua juhataja, tere hommikust kõikidele, mul ei ole tegelikult debatti, mille midagi lisada, me ähm, hoiame end kursis selle debatiga äh,. jah, proua Poskur rääkis juba möödunud nädala külaskäigust, mul ei ole tegelikult midagi lisada, tõesti, me hoiame lihtsalt end kursis ähm, debati edasise kuluga. ja proua Jana Kudakis, palun. aitäh, ma püüan teha ka nii lühidalt kui vähegi võimalik. tegelikult see raport on väga hea, vägivald, haridus, kurdi naised Need kõik on ülivajalikud teemad, mis on leidnud siin kajastust. aga samas ehm, see on lihtsalt käest jalust seotud, eh, siin ei ole väga palju võimalusi ettepanekuteks, sellepärast et Türgi ei ole Euroopa Liidu liige ja sellepärast ma olen sama meelt, eh, ehm, et tegelikult võiks peatüki üheksateist siin mainida, sest see on ainus võimalus nii-öelda natuke sellist eh, löögirusikat siia äh, raportile anda. aitäh. ja pos-, proua Poskurt kokkuvõtuks saate sõna. aitäh, juhataja. suur aitäh, kolleegid, teie märkuste ja kommentaaride eest, millest minule on väga suurt kasu. me kindlasti tuleme teiste muudatusettepanekute juurde tagasi, ma arvan, et paljud teie ettepanekutest äh, jõuavad otsaga välja sinna kompromissidesse. mul on väga hea meel öelda ka seda, et on äärmiselt kiiduväärne, et Istanbuli konventsioon, siis Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioon kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, mis puudutab naistevastast vägivalda, Türgi ei olnud äh, alla kirjutanud seda, ma arvan, et me peaksime kasutama praegust võimalust veelgi edasi minna. seda me ei tohiks ära unustada, ma unustasin täiesti seda mainida oma sissejuhatavas sõnavõtus, see konventsioon on väga suure tähtsusega positiivne agenda, positiivne agenda ei ole piisav selleks, et vajalikud muudatused eh, toimuksid, nii nagu proua Klas ka ütles. me peaksime ikkagi olema jätkuvalt kriitilised, me peaksime nõudma tõelisi tegelikke reforme, eriti näiteks vägivalla vastasest võitlusest, nii et meil on vaja rohkem mänguruumi Türgi suunal väga häid küsimusi oleme esitanud ka Justiitsministeeriumile. nii et meil on nagu äh, rohkem jõulist tegutsemist vaja. kui asi puudutab põhiõigusi, siis on vaja justiits süsteemi reformi ning eh, minu arvates on vaja ka kahekümne kolmas peatükk avada. niimoodi me saame rohkem ähm, jõudu ja võimalusi. kui, kui blokeerida läbirääkimisi, siis miks, miks mitte blokeerida neid äh, nii-öelda finišijoonel äh,, ehm, miks kohe need alguses blokeerida? me räägime küll, et me soovime põhiõigustes näha muudatusi, aga reaalsuses tundub, et see ei lähe meile mitte karvavõrdki korda. nii et minu meelest oleks tähtis see peatükk avada, öelda, et vaat sellised reformid on vajalikud. Need, need, need, need, need, kui tahate osa Euroopa Liidust olla. ja minu meelest see sõnum peaks ikka kristallselgelt välja minema meilt, kui me tõesti soovime midagi saavutada. ja viimane märkus proua Bauerile ülima hea meelega olen valmis koos Rahvaparteiga esitama eh, suulise, suulisi muudatusettepanekuid hariduse kohta. me peame haridust ääretult oluliseks ja eh, vägagi olen valmis suulisi muudatusettepanekuid tegema. suur aitäh! ja nüüd praktiline eh, informatsioon ajakava kohta kahekümne seitsmendal märtsil hääletamine komisjonis, täiskogul mais. kolmeteistkümnes päevakorrapunkt. arvamuse projekt otsuste kohta abieluvara režiime käsitlevates asjades proua Janna Kudakis, palun. aitäh, juhataja. järjest rohkem on liikuvust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja sellega seoses on palju rohkem ka piiriüleseid abielusid. ja nendel äh, abikaasadel võib olla vara erinevates riikides. me vaatasime ka arve, lahutused piiriüleste äh, paaride puhul äh, moodustavad kolmteist protsenti Euroopa Liidu lahutustest, nii et see on väga suur protsent. enne kui ma äh, süüvin üksikasjadesse, tahaksin öelda, et see raport või, või mis iganes ta nimi on, eh, tegelikult meil on väga piiratud võimalused sellega seoses ja ma sooviksin öelda suur-suur aitäh sekretäriaadile, kes ah,, sealt ta tulebki, kes mind tohutult aitas, sest kui mina oleksin saanud teha nii, nagu mina tahtsin, oleks ma teinud seda, teist ja kolmandat, mis ei oleks sugugi olnud vaid eh, nii-öelda soo, sooga seotud. Eh, nii et ma väga tahaksin sekretäriaati tänada ja ka variraportööle. põhiline asi selle ähm, raporti puhul oli need kaks erinevat stsenaariumi, üks on abikaasa surm ja teine on abielu lahutus kaks erinevat olukorda siis, erinevat tüüpi olukorda. selle raportiga seoses tahaksin öelda, et nõukogus on praegu kinni öö, ähm, pärimisasjade ja pärimistunnistuste määrus. minu eesmärgiks oli kaitsta nii-öelda kaitsetumat osapoolt ähm, nendes asjades, kelleks tavaliselt on naine. aga samas seaduse silmis naised-mehed on võrdsed. seega on väga täht-, väga raske, oleks väga raske öelda, et naisi tuleks rohkem kaitsta, aga samas me teadvustame vägagi probleeme, mis naistel tekivad. põhiline oli tõsta naiste teadlikkust, et kui nemad äh, on silmitsi lahutusega või millega iganes, mis seon- ja, ja abieluvararežiimi küsimusega, et nad suudaksid teha informeeritud valiku sellel väga raskel ajahetkel. ma teadvustasin vägagi ka neid probleeme, mis võivad tekkida kolmandatel osapooltel, näiteks lastel. nii et ma sellega arvestasin. ma tean, et komisjoni tekstis eh, räägitakse ähm, ainult abieluvararežiimist ja tegelikult registreeritud kooselu käsitletakse eraldi. aga samas ma leian, et tegelikult eh, kõikidel Euroopa kodanikel peaksid olema äh, samad õigused, hoolimata sellest, milline nende kooselu vorm on. muidugi siinkohas tuleb öö, äh, öö, ähm, tunnustada eri liikmesriikide õiguslikku regulatsiooni. Eh, praegu oleme nii-öelda põhi ähm, sisu või raamistiku paika saanud, aga nii-öelda lihaluudele on veel vaja panna. ma loodan, et eh, seda annavad kolleegid eh, muudatusettepanekute näol ja ka minul endal on mõned muudatusettepanek. suur aitäh, proua Lulling! Oui, euh, merci, euh, madame. suur tänu, proua juhataja. mind, mina soovisin saada variraportööriks äh, selle määruse ettepaneku osas, mis puudutab siis äh, äh, kohtualluvuse valikut abieluvararežiimi puudutavate äh, Äh, otsuste osas, sellepärast et äh, siis, kui mina sain äh, kuuekümne viiendal aastal saadikuks, siis minu esimeseks tööks oli analüüsida, võtta vastu uus seadus minu riigis mis puudutas äh, abieluvara režiime, sest isegi veel seitsmekümnenda aastani kehtis meil äh, Napoleoni koodeks, kus öeldakse, et äh, mees peab kaitsma naist ja naine peab kuuletuma mehele. see oli Napoleoni tsiviilkoodeks ja seda tuli äh, reformida äh, ja kuuekümne viiendal aastal Luksemburgi parlamendis olin mina ainukene, kes sobis seda tegema. Eh, seetõttu mind see teema väga huvitab. ja Euroopa saadikuks sain ma samuti kuuekümne viiendal aastal ja siis äh, esitasin ma äh, komisjoni presidendile küsimuse, sellel hetkel oli see härra Rammstein, äh, ja ma küsisin, kas ka Euroopas ei peaks teatud määral harmoneerima seda õigust, mis puudutab perekonna, perekonnaõigust ja härra Hallstein vastas mulle selgelt, et meil ei ole absoluutselt pädevust selles valdkonnas, nüüd on see pädevus olemas, aga tuleb ikkagi märkida, et probleem on äärmiselt keerukas loomulikult on tegemist äh, eelkõige õiguskomisjoni äh, teemaga, nemad tegelevad kõigi nende keeruliste aspektidega, sellepärast et äh, komisjoni ettepanek soovib äh, luua selget õiguslikku raamistikku Euroopa tasandil, mis määratleks äh, kohtualluvuse valikut. mina tulen riigist, kus on palju erinevate riikide kodanike vahelisi abielusid ja meil on praegu tegemist juhtumitega, kus äh, paarid äh, kas lahutavad või üks abikaasadest sureb ja meil on äh, kaasusi, kus läheb kümme aastat selleks, et leida pädev kohtunik nende probleemide lahendamiseks. nii et et äh, tegemist on suurepärase algatusega ja komisjoni ettepanek on väga kasulik, eriti seetõttu, et meil on vaja Euroopa Liidu õigusakti, mis käsitleks äh, abieluvararežiimi ja täpselt just nimelt äh, kohtuotsuste tegemist, nende jõustamist ja nii edasi. ja nüüd on meil äh, aluslepingu artikliga kaheksakümmend antud äh, pädevus seda teha. aga tuleb ka märkida, et selle ettepanekuga ei harmoneerita liikmesriikide abieluvararežiimi puudutavaid sätteid ja samuti ei puudutata ka liikmesriikide maksuõigust, mis puudutab äh, abieluvararežiime, nii et tõesti tegemist on väga äh, Äh, keerulise teemaga, mina ei tahaks küll olla õiguskomisjoni raportöör, kes kõigest sellest peab läbi närima, aga kahtlemata tuleb mõelda ka selle üle, et inimesed on sageli halvasti teavitatud. loomulikult peame meie siin eelkõige mõtlema naiste olukorrale. samas me ei saa öelda, et mehed oleksid paremini informeeritud näiteks minu liikmesriigis ähm, on äh, olemas üks abieluvara režiim, mille kohaselt, kui ei sõlmita abieluvaralepingut, äh, siis on tegemist nii-öelda vaikimisi määratletava režiimiga, aga on võimalik äh, valida kas lahusvara põhimõte või siis ka teine äh, lepingutüüp, mis on nii-öelda ühisvaraleping, me nimetame seda communité universel, see ütleb, et kui üks abikaasadest sureb, siis teine pärib kogu tema vara ja saab seda vallata äh, oma Äh, soovi kohaselt, paljudele see sobib, äh, eriti naisi see kaitseb, sellepärast et äh, mehed kipuvad surema enne naisi palju, üsna sageli. aga see universaalne ühisvararežiim tähendab seda, et äh, Äh, ellujääv abikaasa äh, pärib kõik, samas on aga inimesi, kes sellega rahul ei ole. Äh, sest see tähendab ka seda, et näiteks kui perel on lapsed, siis lapsed ei päri mitte midagi ja abikaasale jääb kogu valdusvara osas see süsteem sobib väga hästi näiteks nendele peredele, kus naine on, naine ei ole kunagi töötanud aga kõike seda peab teadma selleks, et saaks täpselt hinnata, mida oma abielu osas siis teha. ja meil on selline unistuste leping, mis puudutaks äh, vabandust, meil on olemas Haagi konventsioon, mis puudutab siis abivela, abieluvararežiimidele kohaldatavaid, kohaldatavat õigust. sellega määratletakse ka kohtu alus, sellega öeldakse, et pädev on see kohus, kus Äh, paar on elanud kas üle kümne aasta äh, see tähendab seda, et äh, isikud on mõnes liikmesriigis nii-öelda stabiilsed immigrandid, aga sellega seoses on sõlmitud ka Prantsusmaa ja Saksamaa vaheline kokkulepe äh, kohtualluvuse kohta, mis puudutab varade jaotust. nii et see kõik on väga keeruline ja on oluline aru saada, mis on meie komisjoni roll, mida saame meie teha, et leida parim lahendus nendele probleemidele. meil on ka Äh, paarikel sõlmivad abieluvaralepingu ja määratlevad selles äh, muuhulgas ka pädeva kohtu äh, näiteks lahutusküsimuste puhuks või ühe abikaasa surma järel tekivate probleemide puhuks ja sellisel juhul peaks kohalduma siis nende ühise elukohariigi õigus või siis äh, selle riigi õigus, kus on selle paari huvide kese. ma räägin kõigest sellest sellepärast, et äh, kogu seda tausta peab teadma, äh, et mõista, mis on erinevates liikmesriikides olemas sest seda kõike on vaja teada, et mõista, millised peaksid olema meie ettepanekud naiste õiguste komisjonina nende probleemide lahendamise osas. mina olen seisukohal, et äh, tulevikus ja võib-olla võiks sellele viidata ka põhjenduspunktis, et äh, kuna tulevikus saab olema üha rohkem äh, erinevatest kodakondsustest inimestevahelisi abielusid, siis peab äh, Äh, paaridel olema võimalus teha oma otsus äh, äh, abiellumise hetkel, loomulikult on abiellujad tavaliselt seitsmendas taevas ja ei mõtle selliste probleemide peale, aga ma arvan, et arvestades lahutuste osakaalu, oleks hea, kui kõik need otsused tehtakse ära abiellumise hetkel ma lugesin ähm, läbi ka töödokumendi, mille raportöör äh, Aleksandr Tsain on koostanud. Äh, Aleksandr Tsain on koostanud äh, õiguskomisjonis. ta räägib siin kohaldamisalast, mis tuleks täpselt defineerida ja ta soovib kõrvale jätta Saksamaa õigusega ette nähtud äh, äh, abikaasale makstavad äh, elatistoetused, sellepärast et tegemist on väga keerulise teemaga. ma arvan, et see vist on see, mida meie nimetame ülalpidamiskohustuse splittinguks Äh, Luksemburgis äh, äh, on seda reguleeritud juba seitsmekümne üheksandast aastast ja üheksakümnendal aastal võtsin mina ise algatuse ja tegime siin parlamendis algatusraporti pensioniõiguse siis pensioniõiguse jaotamise üle pärast isiku surma ja see on teema, millega me peame tegelema, see on väga oluline. ma tean, et äh, antud hetkel me ei saa reformida lahutust puudutavat õigust, aga kui isik saab pensioni ühes äh, liikmesriigis, mida siis Saksa õigus ütleb? Saksa õigus ütleb, et, äh, et pensioniõigused tuleb ära jagada ja enamikul juhtudel tuleb see kasuks naisele, sellepärast et äh, kui ta on lõpetanud äh, pereelagu seoses oma professionaalse tegevuse, siis äh, tema pensioniõigused sellega vähendavad, nii et seda aspekti tuleks samuti arvesse võtta aga äh, ma näen, et juhataja on muutunud juba kannatamatuks, nii et ma arvan, et äh, ma lõpetaksin siin, ma mõistan teda täielikult, aga ma tahaksin veel kord rõhutada, et on väga oluline äh, vaadata neid probleeme koos selle ettepanekuga, mis on väga, kuidas nüüd öeldagi, eriti keeruline, eriti nendes punktides, kus me peame mõistma ka otsuste võimalikke tagajärgi. suur tänu! Euh, suur aitäh! no tõesti, meil on ajakavaga ikka väga pingeline seis, nii et ma palun teil väga eh, lakooniline olla, variraportöör ja, ja palun ärge kõrvaklappidega väga mikrofoni lahedale minge. Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel teen lühidalt, ma sooviksin tänada proua Janniku Takist väga hea töö eest. see on arvamusprojekt, eh, nagu me kõik teame tähtis on kindlasti arvestada soolise öm, ähm, aspektiga ning asjaoluga, et äh, kaitsetum pool on tihti just nimelt naine. ma arvan, et me kõik leiame, et see on väga keeruline küsimus, aga ega see ei vähenda tema aktuaalsust. Äh, naised jäävad kannatajaks pooleks tihti just siis, kui ähm, to, abielu lahutatakse või kui nende abikaasa sureb enne neid ähm,, palgalõhe on niikuinii olemas ähm, meeste ja naiste vahel. ma arvan, et me peaksime toetama tasuta õigusabi ideed kaitsetumale poolele, kelleks äh, tavaliselt on naine ning me peaksime öö, ähm, olema ka selle eestkõneleja, et kõikidel inimestel oleksid võrdsed õigused. ükskõik, äh, kas nüüd on selle, täpselt selle öö, ähm, tähendab, millise kooseluvormiga on tegemist, loomulikult tuleb austada ähm, liikmesriigi regulatsiooni. mul on küsimus ka Euroopa Komisjonile. kas laste ähm, siis see, kummale vanemale lapsed jäävad äh,, alimentide küsimus, kuidas nendega on, kas need jäävad selle õigusakti reguleerimisalast välja või? komisjon, aitäh, proua juhataja, suur aitäh naisküsimuste ja soolise võrdsuse komisjoni selle arvamuse projekti eest, eriti tahaksin tänada ka proua raportööri. Teie küsimusele vastuseks ütleksin, et ülalpidamiskohustus, alimendid, ja nii edasi on väga selgesõnaliselt selle mä-, sellest määruse regis-, reguleerimisalast välja jäetud, need kuuluvad möödunud juunis jõustunud äh, ülalpidamiskohustuse määruse reguleerimisalasse, see määrus võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal. ja siis on veel see Brüssel kaks A ähm, määrus, äh, mis reguleerib laste mm, küsimust, nii et, et need kaks asja, mida te mainisite, need on selle määruse reguleerimisalast väljas. suur aitäh, proua Janna, Janiku Taakis, kas te soovite veel ähm, midagi lõpetuseks öelda? jah, teen väga lühidalt, see on väga keerukas valdkond, oleme kõik sama meelt, kindlasti rohkem tööd on veel vaja teha, eks me seda kõik koos ka teeme. ma tahaksin Astridile öelda, et tegelikult minu muudatusettepanekus number kaheksa on pensionidest juba juttu. ja surm on muidugi kõige raskem juhus ähm,. siin öeldi, et, et noh, asjad peaks ära otsustama, kui abielluda, jah, teoreetiliselt küll, aga siin tuleb sisse hoiakute küsimus tasuta õigusabi, see on muidugi huvitav küsimus, ma süüvin asjasse ja vaatan. me peame arvestama asjade seisu liikmesriikides. ükskõik, mis meilt lõppkokkuvõttes ka tuleb, ma arvan, et on tähtis, et kõik riigid liituksid sellega, minu kodumaa näiteks pole ähm, liitunud sellega, minu meelest meil oleks vaja mm, kaasata siin nii palju inimesi kui vähegi võimalik. suur aitäh! nüüd ajakavast. muudatusettepanekutega tähtaeg esimene märts, komisjonis hääletamine kahekümne seitsmendal märtsil. Lähme nüüd edasi Äh, esimene märts on reede. kas ei võiks natuke pikendada tähtaega, sellepärast et äh, ma ju rääkisin, kui keeruline see probleem see on, see ei ole just väga põlev teema. okei okay. uh,, vamos então prolongar até o dia cinco de março. kuidas siis viienda märtsiga oleks? kas viies märts sobiks?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 not working? Well, maybe, maybe um, <laughs> I'll, I'll start. ma alustan siis, kuigi projektoor ei tööta, suur tänu võimaluse eest äh, täna siia tulla ja äh, rääkida meie uuringust, mis puudutab au pair'e. ma loodan, et PowerPoint hakkab ka tööle see uurimine puudutab siis koduabiliste kuritarvitamist ja au pair'e. au pair'id, me räägime siis noortest naistest, kes käivad au pair'i staatuse alla. me uurisime siis au pair'ide kasutamist ja kuritarvitamist erinevates liikmesriikides selleks, et saada ülevaade sellest, kuidas äh, Äh, liikmesriikides toimib, samuti äh, erinevatest režiimidest äh, ja sellest, kuidas rahvusvaheline ja riiklik õigus neid kaitseb. Need riigid, keda me uurisime, nagu te näete slaidilt, mida kahjuks ekraanilt ei näe, on Taani, Saksamaa, Iirimaa, Holland, Poola ja Hispaania. ja meil on üks lähteriik, see on Filipiinid see on siis riik, kust au pair'id Euroopasse tulevad. Äh, me valisime siis selle lähteriigi, ahaa, midagi toimub. Euroopa kokkulepe ähm, on kuuekümne üheksanda aasta äh, Euroopa au pair'ide leping, see sõlmiti Euroopa Nõukogus seda said allkirjastada siis Euroopa Nõukogu liikmesriigid kuuekümne üheksandal aastal, see jõustus pärast viie riigi ratifitseerimist ehk siis tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesel aastal. selgitused, äh, miks sel, see leping sõlmiti äh,, tol ajal olid seotud sellega, et üha rohkem noori inimesi reisis ja au pair'ide mõiste hakkas muutuma sellest seda peeti ajutise migratsiooni kontrollimatuks äh, näiteks. kuuekümne üheksanda aasta leping ei ole tugev mehhanism äh, rahvusvaheliseks opeeride liikumise reguleerimiseks ainult kaks riiki, Taani ja Hispaania, nendest viiest, mida me uurisime, on selle äh, ratifitseerinud, Luksemburg võttis oma äh, ratifitseerimise kahe tuhande teisel aastal äh, tagasi ja Euroopa liikmesriikidest on seda ratifitseerinud ainult viis riiki Äh, selle lepinguga öeldi, et au pair'id on eraldi kategooria, mis äh, on sarnane nii üliõpilase kui ka töötaja kategooriaga ja seetõttu vajab spetsiaalseid sätteid. aga nagu ma ütlesin, mitte paljud riigid ei ole konventsiooni ratifitseerinud ja Euroopa Liidul konkreetseid õigusakte au pair'ide sisserände osas ei ole. ILO koduabiliste kampaania käigus ja koduabiliste konventsiooni läbirääkimiste käigus puudutati opeeride teemat, aga opeere lõppteksti ei kaasatud. ILO koduabiliste konventsioon võeti siis vastu selle aasta juunis. Filipiinidel on pikaajaline Äh, juhitava töömigratsiooni äh, kogemus, paljud Filipiini sisserändajad töötavad äh, üle kogu maailma, paljud naised koduabilistena. Filipiinidel on eriline koht au pair'ide sisserändes Euroopasse. üheksakümne kaheksandal aastal äh, seati Filipiinidel sisse äh, Äh, Euroopasse opeeride migreerimise keeld selleks, et kaitsta äh, Filipiine, filipiinlasi ja sundida Euroopa liike vastavaid, Filipiinidega vastavaid kokkuleppeid sõlmima. Äh, liikmesriigid reageerisid erinevalt, mõned neist lõpetasid opeeride nii-öelda sisseveo Filipiinidelt, näiteks Rootsi, teised näiteks äh, Hispaania ja Taani jätkasid Filipiini äh, opeeride vastuvõtmist ja Filipiini tööjõusüsteemi seisukohalt on need opeerid ebaseaduslikud äh, väljarändajad ja üldiselt on nendega seotud ka mm, altkäemaksude andmine Filipiinide äh, kohtuametnikele. kahe tuhande kümnendal aastal äh, Äh, sõlmis Taani Filipiiniga kahepoolse opeeride lepingu, kus rakendati uut süsteemi, mis sarnanes äh, äh, väga varasemale Filipiinide nii-öelda juhitud väljaande süsteemile. nii et praegu Filipiinidega seotud pilt on keeruline, mõned liikmesriigid ei lube, luba filipiinlannasid või filipiinlasi opeeridena sisse tulla, mõned lubavad seda teha kahepoolse lepingu alusel ja mõned Äh, lubavad äh, Filipiinadel tulla Euroopa liik-, äh, liikmesriikidel opeeridena, vaatamata sellele, et Filipiinidel on see ebaseaduslik. teenused Šveitsi, Norrasse ja Taani osutatavad, minevatele opeeridele osutatavate teenuste hulka kuulub ka nii-öelda sissejuhatav seminar, ähm, ja lihtsalt, et teile tutvustada, mida seal seminaris räägitakse, seal räägitakse sisserändealasest äh, õiguslikust teabest ja samuti äh, ka konkreetsetest riikidest ja selle kursuse läbimisel saab isik äh, sertifikaadi, et tegemist on teavitatud töötajaga. Need juhtumi analüüsid, mis me tegime äh, Äh, Saksamaal, Hispaanias, Hollandis, Taanis, Poolas ja Iirimaal näitavad, et opeeride ränne liikmesriikidesse toimub erinevate mustrite alusel ja äh, opeeridel on ka väga erinev äh, olukord. mõned liikmesriigid on ratifitseerinud nimetatud lepingu rahvusvahelise, enamik nendest uuritud liikmesriikidest seda teinud ei ole. ja meil on siin ka näiteid erinevatest, näiteks Poolas on opeeride nähtus üsna väikese ulatusega, samas kui äh, Saksamaal, Hispaanias ja Hollandis on tegemist laialdase äh, nähtusega, äh, mis kujutab endast siis ajutist sisserännet väljaspoolt ähm, Euroopa Liitu. näiteks Iirimaa ei luba sisserännet väljaspoolt Euroopa Liitu ja kolm riiki äh, Saksamaa, Holland ja Taani lubavad siis äh, välismaalasi riiki Te, teised ei luba. siin on erinevaid eeskirju, ma näitan teile mõningaid näiteid, näiteks äh, vanusevahemik on erinev äh,, Saksamaal on lubatud kaheksateist kuni kakskümmend viis, Hispaanias seitseteist kuni kolmkümmend, Hollandis kaheksateist kuni kakskümmend viis, Taanis seitseteist kuni kakskümmend üheksa aastat. Äh, nõuded peredele on natukene erinevad ja samuti ka äh, maksimaalne viibimise kestus ähm, kuuest kuust äh, kaheteistkümne kuuni Saksamaal maksimaalselt aastat, äh, kaksteist kuud Hollandis, üks kuni kaks aastat Hispaanias, Taanis poolteist aastat. Äh, taskuraha Saksamaal miinimum on kakssada kuuskümmend eurot, Hollandis on äh, maksimum kolmsada nelikümmend eurot, Taanis on miinimum nelisada eurot. selline eraldusjoon jookseb nende opeeride vahel, kes tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidest ja nende vahel, kes tulevad äh, mujalt, eriti vaesematest riikidest. Mm, nendest riikidest, mida me uurisime, kolm Euroopa liikmesriigu li,, riiki ei luba kolmandate riikide kodanike opeeridena sisse, need on siis Hispaania, Poola ja Iirimaa, teised lubavad. Euroopa Liidu õiguse kohaselt on opeeride näol tegemist liikuvate töötajatega ja Äh, neile tagatakse samasugune kaitse nagu Euroopa Liidu kodanikule, kes töötab teises liikmesriigis, aga samas au äh, pair'ide agentuurid ja au pair'id ise ei tea seda. Äh, väga paljudel juhtudel avaldati muret, et paljud vaesemate riikide kodanikud töötavad väga halbades tingimustes au pair'idena ja neile ei tagata põhilisi õigusi Äh, kui me räägime mitte Euroopa Liidu liikmesriikide au pairidest, siis Saksamaa, äh, Holland ja Taani lubavad ka kolmandate riikide kodanikke au pairidena töötajatena. Äh, nendele kehtivad sisserändereeglid, see tähendab seda, et neil on elamisluba, mis on seotud neid vastuvõtva perekonnaga. Nad peavad elama kodus ja neil ei ole ametlikku tööluba need äh, tingimused aga tekitavad kuritarvitamise riski äh, kolmandate riikide opeeride suhtes. kuna opeeri ei käsitleta töötajana, siis on ta täielikult sõltuv oma vastutast perekonnast ja agentuurist ja äh, tema nii-öelda töökoht on ka ühtlasi tema kodu, kui tegemist on ekspluateerimise või ärakasutamisega, siis on Äh, au pair'il väga raske perekonda vahetada, sellepärast et tema elamisluba ei ole seotud mitte tema kui iseseisva isikuga, vaid tema vastuvõtva perega. au pair'ide migratsioon Filipiinidelt riikidesse, millel ei ole Filipiinidega kahepoolset lepingut, käib Filipiinide poolse väljarände keelu alla ja see tähendab seda, et väljarännanud on väga haavatavas olukorras Äh, raportis võite selle kohta täpsemalt lugeda, et ähm, operid on erinevates riikides, erinevates olukordades. kui äh, võrrelda operide arvu üldiselt koduabiliste arvuga Euroopa Liidus, siis neid on vähe, aga samas ei ole täiesti selge äh, nende arv, sellepärast et Euroopa Liidus opere ei registreerita ja samuti kasutatakse operi mõistet ka äh, mitmete ebaseaduslike töötajate kohta Äh, Taanis ja Hollandis on suurenenud äh, registreeritud au äh, pair'ide arv, vähenenud on see Saksamaal, sellepärast et seal seati sisse saksa keele nõue ja üldiselt on kõik koduabilised väga ebakindlas seisus. üks võimalus au pair'ide kasutamiseks on äh, rakendada neid kodustel töödel, ähm, kuna selles valdkonnas on tööjõupuudus ja mis puudutab õiguslikku äh, raamistikku, siis äh, üks raamistiku osa on see kuuekümne üheksanda aasta leping, aga isikuid vahendavad näiteks äh, ka agentuurid, kes on äh, sõlminud äh, teatavad äh, käitumiskoodeksid või kokkulepped, näiteks Saksamaal on olemas eetilise käitumise koodeks, teistes riikides on samuti olemas teatud kaitsekriteeriumeid sisaldavad vabatahtlikud koodeksid. Hollandis on kahe tuhande neljandast aastast olemas hotline au pairidele mm, Migratsiooniameti juures ja mõtmes teises liikmesriigis on valitsusvälised organisatsioonid vastutavad opeeride toetamise eest, aga samas ei ole olemas statistikat nende kõnede kohta Hispaanias ähm, on samuti olemas toetusvõrgustik ja um, enamikus liikmesriikides on olemas ka opeeride omavahelised äh, võrgustikud äh, au pair'e vahendavad äh, agentuurid, mis on kas äh, ärilistel eesmärkudel, äh, eesmärkidel tegutsejad või siis mitte. paljudes liikmesriikides enamik ametisse asumisi on seotud isiklike võrgustikega, mm, mõnedes liikmesriikides on ka mm, agentuure, mis tegutsevad äh, nii-öelda töövahendusbüroodega, on püütud äh, näiteks Saksamaal reguleerida seda töövahenduse äri. ja ma olen välja võtnud äh, internetist lihtsalt paar näidet nendest kuulutustest, mis selgitavad, kuidas opeeride kasutamist äh, käsitletakse nii-öelda koduabilise teenuse ostmisena. see on muutumas üha tavalisemaks, näiteks äh, äh Saksa firma pakub ähm, äh, lapsehoidjateenust, hooldusteenust ja nii edasi ja võrdleb seda teiste tasustatud koduabilistega ja au pair'i nimetatakse odavaks ja paindlikuks tööjõuks. me oleme välja toonud ka mõned soovitused ja üldine soovitus oleks äh, teha vahet äh, kahe erineva operi äh, programmi vahel, üks neist oleks siis nii-öelda hariprogramm, kus isik saab tasuta toidu ja elamise ja töötab vähem kui kaheksa päeva kaheksa tundi päevas ja teine programm, kus äh, peavad olema tagatud inimväärsed töötingimused. Mm, see esimene programm tegelikult äh, äh, vastaks siis Euroopa Liidus kehtivale arusaamale au pair'ist. tuleb tagada ka töötingimused ja selleks, et neid kontrollida, selleks on vaja seaduslikke sisserändeprogramme meil on vaja ka luua äh, Euroopa Liidu seirekeskus, äh, mis äh, jälgiks sisserännanud koduabiliste ja hooldustöötajate olukorda. see seirekeskus peaks uurima kõiki kodutöödega seotud migratsioonivooge nii empiiriliselt kui dokumentide põhjal tuleks luua ühised äh, standardid ja juhised, tugevdada au pair'i mõiste tähendust nii, et seda ei aetaks segamini äh, koduabilisega, tagada see, et au pair'i mõistet äh, mõistetaks üldiselt Euroopa Liidus ühtemoodi. ja samuti tugevdada mitte Euroopa Liidust pärit au pair'ide kaitset, tundub, et nende hulgas on probleeme teavitamisega nii et info jagamine mitte Euroopa Liidu opeeridele nende õiguste kohta ja kontaktivõimaluste kohta riiklike asutustega ja samuti tuleks luua menetlus äh, mitte Euroopa Liidu opeeride registreerimiseks. Äh, sama kehtib ka Euroopa Liidu opeeride kohta, aga mitte Euroopa Liidu opeerid on veelgi haavatavamas olukorras äh, väga sageli on nende elamisluba seotud agentuuri või vastuvõtva perekonnaga ja väga sageli ka need elamisload ei ole samas ka tööload. nii et tegelikult võiks soovitada liikmesriikidele luua mingisugune au pair'i äh, standard, kus äh, see luba antakse siiski konkreetsele isikule piiratud ajaks riigis äh, viibimiseks ja tegemist peaks olema tööloaga eriti kui äh, eeldatakse ähm, vähemalt kaheksatunnist tööpäeva. Äh, luua äh, liikmesriikides sõltumatu avalik asutus, mis saaks tegutseda nii-öelda tööinspektorina ja kontrollida agentuure, kaebusi, jälgida tegevust sellel institutsioonil peaks olema võimalus ka äh, külastada perekondi, enne kui sinna läheb au pair äh, ja samuti peaksid nad siis lahendama au pair'ide poolt tõstatatud kauplusi ja probleeme ja lõpuks peaks ka toetama valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonda, toetama neid äh, siis Ähm, muuhulgas sotsiaalse toetusega, õigusabi pakkumisega, kas see parandaks opereerida olukorda? nii et see oli väga lühike ülevaade sellest äh, uuringu aruandest ja mul on ka kaasas üks dokumentaalfilm, mis pärineb Taanist. see tuli välja eelmise aasta novembris ja kirjeldab nelja au pair'i elu Taanis ja ma ähm, äh, rääkisin teie sekretäriaadiga, kõik komisjoni liikmed saavad selle dokumentaalfilmi, sest see on väga, äh, heidab väga hästi valgust au pair'i elule Euroopa Liidu liikmesriigis. nii et see oli lühike ettekanne. ootan huviga küsimusi. suur tänu. see oli väga huvitav ettekanne meil on jäänud vaid paar minutit äh, küsimuste jaoks ja annan sõna proua Zabrovskale. suur tänu. proua juhataja, ma tahaksin tänada eksperte ähm, selle eest, et nad tutvustasid meile seda väga olulist teemat. mina olen siin teist ametiaega Euroopa Liidu saadik ja ma ei ole veel varem kuulnud, et meie komisjonis seda teemat arutataks. seetõttu ma tahaksin teid veel kord tänada. lubage mul esitada ka üks küsimus. Te rääkisite erinevatest reeglitest, mis erinevates liikmesriikides kehtivad, näiteks vanusepiirangud või muud nõuded. ja mina tahaksin esitada järgmise küsimuse. millises valdkonnas neid reegleid kõige rohkem rikutakse, kas see puudutab töötasu või, või siis seda tastu, taskuraha Äh, või viibimise kestust või lubatud töötundide arvu, sellepärast et äh, need on need valdkonnad, kus tegelikult reeglid on kõige äh, vähem täpselt sõnastatud, aga samas on need kõige olulisemad valdkonnad, ehk kui kaua töötatakse ja mis tööd tehakse, aitäh. palun. aitäh heade sõnade eest. ma arvan, et te puudutasite väga olulist teemat, aga küsimusele on natuke raske vastata. vanusepiirangud pärinevad sellest nii-öelda vanemast äh, versioonist, au pair'i staatusest, ehk siis, et äh, noor inimene saadetakse võõrasse riiki ja teda on vaja kaitsta ja mis puudutab nüüd äh, töötundide arvu või konkreetset töö sisu, siis see puudutab juba sellist kodus tehtavat töö küsimust. ja on väga raske kontrollida täpselt, mis ühe perekonna kodus toimub ma ei ole päris kindel, kas ma saan sellele küsimusele lühidalt vastata. minu meelest see kuritarvitamine puudutab eelkõige töötundide arvu ja samuti ka palka ja opeeride töö sisu. ja see on just nimelt see nii-öelda töö tegemise osa operi elust Ähm, teine osa sellest on nüüd sisseränne ja see, kas, äh, kas riigis viibimise eeskirju täidetakse suur tänu. ma arvan, et nüüd saame otsad kokku tõmmata. tahaksin tänada meie külalisi ja eksperte selle huvitava uuringu tutvustamise eest, see on väga väärtuslik töö ja annab kasuliku ülevaate sellest, mis toimub Euroopa Liidus, aga tegelikult mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool. tegemist on teemaga, millel hoiame ka tulevikus silma pead. nii et ma praegu lõpetaksin koosoleku tänan eriti neid, kes lõpuni äh, kohal olid ja juhataja tänab lahkelt ka tõlke. ilusat päeva jätku ja näeme.